regionaalseid lahendusi. aga loodetavasti äh, me selle optimaalse lahenduse leiame, homme kell üksteist me siis juba hääletame seda asja. aga läheme nüüd edasi oma päevakorraga ja järgneb järgmine ühine arutelu äh, Schengeni ala kohta hindamismehhanismi kehtestamine Schengeni õigustiku kohaldamise kontrollimiseks ning teine raport selles ühises arutelus on sisepiiridel piirikontrolli ajutine taaskehtestamine. esimesena saavad sõna meie raportöörid, kõigepealt äh, siis härra Carlos Coelho, kellel on neli minutit kõneaega. suur tänu äh,, härra juhataja! austatud proua volinik, daamid ja härrad, kallid kolleegid me räägime täna siis ähm, hindamismehhanismi kehtestamisest äh, Schengeni õigustiku kohaldamise kontrollimiseks. Äh, kaasetsustusmenetlusele ähm, tänu on asjad oluliselt paranenud, mis puudutab Schengeni haldamist. on toodud sisse muudatusettepanek, mille kohaselt ähm, kodanike antavad tagatisi on tõstetud. ma tahaksin keskenduda kuuele punktile. kõigepealt see hindamismehhanism, see läheb nüüd valitsustevahelisest süsteemist üle ühenduse põhiliseks, põhiseks süsteemiks. komisjon, kes varem oli vaatleja, on nüüdsest siis kontrolli ja järelkontrolli eest vastutav enamus otsustest langeb äh, ka nende õlul, mis puudutab aastaseid ja mitmeaastaseid programme ja inspektsioone koha peal ning tehtavaid soovitusi vastavalt äh, aruannetele. ja seega ma arvan, et ettepanek, äh, mis on tehtud seoses hindamismehhanismiga, on positiivne, aga seda muidugi tulevikus võib-olla on vajadust parandada. Euroopa institutsioonid on samuti oma tegevusvaldkonnad täpsustanud nüüd äh, äh, hindamismehhanismi käivitamine äh, olukordades, kus rikkumised on väga suured ja et kas see võiks põhjendada sisepiiridel piirikontrolli ajutise taaskehtestamine, nagu te teate, mõned liikmesriigid populistlikel kaalutlustel on sellisele asjale tõesti mõelnud. kolmandaks tuleb minu meelest kahesuguseid süsteeme ja erinevaid norme rakendada minu meelest ei tohiks omavahel eristada kandidaatriike ja Schengenisse juba kuuluvaid riike. Schengeni õiguse kohaldamise süsteemi tuleb äh, liitumise hetkel ja ka pärast seda äh, täpselt rakendada. ning äh, see mehhanism peab olema piisavalt karm ja ei tohiks minu meelest äh, paisutada üles probleeme, mis ei olegi võib-olla nii probleemsed. hindamismehhanismi osas äh, loomulikult on äh, olulised nii varem ette hoiatud inspektsioonid kui ka et, ette hoiatamata inspektsioonid ja nend-, sellele järgneb siis aruande koostamine ja siis järelduste hindamine praegu see hindamine on olnud väga poolik, seda süsteemi tuleb parandada, tuleb konkreetset infot jagada selle kohta, milliseid punkte tuleb kontrollida, tuleb reageerida kontrolli käigus välja tulnud vigadele, tuleb tagada see, et ühelegi liikmesriigile ei jää, jää muljet, et nad on karis-, karistamatud. ja ma arvan, et demokraatliku kontrolli teemale tuleks ka järjest rohkem tähelepanu pöörata. parlamenti tuleks äh, hoida kursis selle menetluse kõikide aspektidega. me peame olema pidevalt teavitatud kõikides olulistes küsimustes. Äh, äh, Frontexi riskianalüüs peaks olema avalik, kontrollide tulemused ja nii edasi peaksid olema meile kättesaadavad ja nüüd see on ja minu meelest on see suur edasiminek. edasiminek läbipaistvuse osas kindlasti Euroopa Parlament on nüüdsest siis paremini Äh, kursis asjadega. nii et ma arvan, et äh, mõi-, mõtet on äh, tunda rõõmu selles küsimuses meie rolli suurenemise osas. tegemist on hea koostööga institutsioonide vahel ja ma tahaksin siinkohal tänada proua volinikku ja Iirimaad eesistujana nende jõupingutuste eest, mida nad on teinud konsensuseni jõudmiseks ma tahaksin veel öelda seda, et need ettepanekud, mis on täna laual, kujutavad tõesti eh, edasiminekut ja paranemist eh, läbipaistvuse osas võrreldes eelnevaga ja ma kinnitan, et Euroopa Parlament väga olulist rolli nendes läbirääkimistes ja me olime alati eh, veendunud oma seisukohtades ja kaitsesime oma seisukohti viimase momendini suur tänu. proua Weber saab nüüd järgmisena sõna. kallid kolleegid, igal aastal tehakse ülevaade selle kohta, kuidas Euroopa kodanikud näevad Euroopa Liitu ja iga kord üle viiekümne protsendi ütlevad, et kõige suurem Euroopa Liidu saavutus on vaba liikumine ja sellel vastusel on head põhjused. Euroopa Euroopa Liit, eh, kus varem kodanikke lahutasid piirid, lausa perekondi lahutasid piirid ja nüüd on meil Euroopa Liit, kus võib vabalt ringi liikuda, see näitab, jätab mulje, et me elame nagu ühes majas kõik koos ja see on väga tulus ka meie ettevõtetele. aga miks on kulunud rohkem kui poolteist aastat, et jõuda kokkuleppele millegi osas, mida Euroopa kodanikud niivõrd kõrgelt hindavad? vastus on eh, ühelt poolt lihtne, teiselt poolt keeruline. populistid on võtnud võimust paljudes liikmesriikides ja eh, valimiste tulemusena on valitsused hakanud, eh, tulnud valitsema valitsused, kes on muutnud seisukohti ja Schengeni puhul on meil selged eeskirjad ja kontrollimeetmed ja on ette nähtud, et sisepiiridel taastatakse piirikontroll ainult viimase abinõuna. ja seda meedet ei saa kuritarvitada. ja on õiglane väita, et meil on nüüd äh, õnnestunud sisse võtta siia ühenduse mõõde ja täiendavad garantiid ette näha, et seda mehhanismi äh, ei hakataks kuritarvitama. nüüd võimalus piirikontroll taastada on leidnud täpsustamist ning kaitsemeetmete puhul tuleb läbi teha meetmete proportsionaalsuse test kõigepealt, nende mõju analüüsida ja pidada konsultatsioone teiste liikmesriikidega, keda mõjutab sisepiiridel kontrolli taastamine, ära kuulata komisjoni arvamus ja piirikontrolli taastamise võimalus see oli tegelikult nõue, mida nõue nõudis kaks aastat tagasi nõukogu Euroopa Komisjonid, aga see on tõesti erakorralistel asjaolude võimalus ja viimane abinõu, kui on tõesti suured-suured vajakajäämised välispiiride kontrollimisel. aga sellisel juhul peab ettepanek tulema Euroopa Komisjonilt pärast põhjalikku analüüsi. nüüd veel täiendavad kontrollimeetmed ja tasakaalumeetmed Eh, võeti sisse põhjenduspunkt, millega kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kohustusest me kinni peame. ränne ja eh, välispiiride massiline ületamine eh, iseenesest ei ole olukord, mis paneb ohtu sisejulgeoleku või avaliku korra ja ei saa olla põhjuseks sisepiiril kontrolli taastamisega ja samuti kui avaliku korra sisejulgeoleku ettekäändel sisepiiril kontroll taastatakse, siis see kestus ei saa olla üle kahe kuu ja iga aasta komisjon teeb aruanne selle kohta, milline on olukord ja sinna paneb ta kirja kõik otsused, millega taastati sisepiiridel kontroll antud aasta jooksul ja tahaksin öelda paar sõna ka härra Coelho raporti kohta, mille puhul ma olen variraportöör. siin on tõeliseks saavutuseks komisjoni roll. kui komisjon on lihtsalt vaatleja ja mehhanism põhineb ainult vastastikusel hindamisel, siis sellest ei piisa. tulevikus saab komisjon võtta komitoloogia korras või liikmesriikidega koos või üksinda vastu otsuseid ja nõukogu saab vastu võtta otsuseid ainult komisjoni ettepanekul. ja mis puudutab otsuste langetamise protsessi veel, siis kolm institutsiooni on ühisavalduse teinud ja ütlevad, et kõikvõimalikud tulevased komisjoni ettepanekud, millega muudetakse hindamismehhanismi, tuleb esitada ka parlamendile konsulteerimiseks. ja kui see nüüd vastu võetakse, see eh, deklaratsioon, siis ma loodan, see võetakse vastu, luuakse eh, pretsedent vastavalt seoses artikliga seitseteist, et Euroopa Parlamenti peab ainult informeerima ja mitte temaga konsulteerima. suur tänu, nüüd nõukogu nimel minister Kreiton, palun. suur tänu, president, lugupeetud saadikud. eesistuja Iiri nimel tahaksin öelda, et ma olen väga-väga rahul sellega, et me oleme suutnud kokku leppida Schengeni ala haldamise osas paketi osas. see kokkulepe vastab Euroopa Ülemkogu üleskutsele juunis kaks tuhat üksteist, et olemasolevat hindamismehhanismi tuleb eh, täiustada ja süvendada ja on vaja ette näha ka toimimisjuhend erakorraliste asjaolude puhuks, mis võib Schengeni koostöö ohtu seada vastasel korral ülemkogu ütles selgelt, et ohtu ei tohi sattuda isikute vaba liikumise põhimõttese juures ja sellepärast me suund-, võtsime oma töös juhinduda nendest kahest eh, õiguslikust ettepanekust ja kaitsta ka seejuures vaba liikumist. see on üks tõesti praktilisi saavutusi Euroopa integratsiooni vallas viimasel aastakümnetel. vaba liikumist hinnatakse väga kõrgelt ja see on tõesti igapäevane reaalsus nüüd viiesajale miljonile kodanikule ja samuti kolmandate riikide kodanikule, kes on legaalselt Schengeni piirkonnas siin elanikena või külastajatena. miljard äh, külastust on Euroopa Liidu siseselt igal aastal toimumas ja sellepärast on väga tähtis, et me tugevdaksime seda korda, mille kohaselt Schengeni ala äh, funktsioneerib ja nüüd tugevdatud Schengeni hindamismehhanism koos Euroopa Liidu põhise reageerimismehhanismiga erakorraliste ohtude korral aitavad meil saavutada meie eesmärki, parandavad ka läbipaistvust Schengeni ala toimimises. loomulikult ma mõistan väga hästi, et läbirääkimised nende meetmete üle ei ole sugugi lihtsad olnud. me alustasime põhimõttelist erinevate, erinevate seisukohtadega, mis puudutab Schengeni hindamisettepaneku õiguslikku alust, aga nüüd oleme edukalt nendest erimeelsustest jagu saanud ja ma tervitan seda, et me oleme suutnud tugineda varasemate eesistujate tööle ja leidnud üheskoos tee edasi raskustest oleme jagu saanud ja teiegi seisukohad on võimalikult palju arvesse läinud mõlema meetme puhul. ja üldine kokkulepe sisaldab ka parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsiooni, kus öeldakse selgelt, et igasugused tulevased ettepanekud komisjonilt, millega hakatakse muutma Schengeni hindamissüsteemi, esitatakse ka Euroopa Parlamendile konsulteerimiseks, et teiegi arvamuse saaks arvasse võtta täiel määral veel enne, kui lõpptekst vastu võetakse. nii me talitasime ka antud ettepanekuga president, lugupeetud saadikud, ma tahan tänada südamest parlamenti selle eest, kuidas te olete teinud koostööd meiega, et me kokku saaksime leppida. ma mõistan, et teie arvamus Schengeni hindamisettepaneku kohta oli eile libekomisjonis hääletusel ja nüüd on parlamendis tee avatud, et hääletada kogu Schengeni ala haldamise paketi üle, seda juba homsel istungil. eriti tahaksin tänada raportööre kahe ettepaneku puhul proua Renate Weberit ja härra Carlos Coelhot, kelle pühendumine ja tubli töö nende õigusloomeliste ettepanekutega on olnud peatähtis saavutamaks kokkuleppe saavutamisel ja äh, eesistuja väga kõrgelt hindab äh, teie äh, panust ja ka nõukogu kõrgelt hindab teie panust, samuti kõik siinolijad. nii et ootan huviga nüüd mõttevahetust ja kuulan saadikute sõnavõtte, aga ma palun vabandust, sest ma pean paraku varem lahkuma täna, sest meil on kolmepoolne kohtumine täna õhtul veel mitmeaastase finantsraamistiku osas ette nähtud, aga ma tänan teid juba ette vastutulelikkuse eest ja tänan teid koostöö eest kogu protsessi kestel suur tänu, proua Kraitan ja nüüd Euroopa Komisjoni nimel annaksin sõna äh, volinik Malmströmile. suur tänu, härra juhataja, austatud parlamendiliikmed, proua minister. täpselt aasta tagasi siinsamas äh, saalis äh, olime me väga raskes olukorras, nimelt väga tõsised pinged olid tekkinud ja emotsionaalsed pinged kolme institutsiooni vahel. nüüd on aega palju läinud mööda ja tänu intensiivsetele arutelude parlamendiga te ise mängisite väga suurt rolli selles ja erinevate nõukogu eesistujate vahel Küprose ja Iirimaaga oleme me jõudnud siis äh, Schengeni haldussüsteemi osas äh, sobiva lahenduseni. meil on nüüd võimalus Schengenit toestada ja seega komisjon toetab täiel määral saavutatud kompromissi ma tahaksin tänada Carlos Coelhot ja Renate Weberit, äh, teie raportööre, ma tean, kui suure töö te olete ära teinud koos variraportööride ja kaastöötajatega. Te olete sellel pikal teel äh, väga hästi esinenud. nagu te ütlesite, uus süsteem on äh, märksa parem kui praegune süsteem. praegu on meil juba hindamismehhanism Schengeni õiguse piiramise kontrollimiseks olemas kuid äh, nagu öeldud, see pole see mehhanism, mis vastab meie vajadustele, meil on vaja uut mehhanismi, mis tagab selle, et äh, piir, kus, äh, piirkond, kus sisepiire ei oleks, oleks paremini ka, ähm, kaetud, kus puudused tuleksid varem esile ja mis tagab selle, et menetlused, mis valitakse, on sobivad see uus ettepanek seda kõike, selle, seda eesmärki teenib ja tagab suurema avatuse. komisjonil on keskne ja koordineeritud roll, hindamise viib läbi komisjon koos liikmesriikide vastavate ekspertidega. juhul, kui tõsised puudujäägid väl-, esile peaksid kerkima, siis uus mehhanism näeb ette seda, et konkreetseid meetmeid võib nende leevendamiseks võtta vastu, näiteks Frontexi piirivalve äh, meeskondade e, siire on võimalik. kuigi see on ebatõenäoline, et see nii läheb, on mehhanismis sees ka süsteem, e, ka hädaabisüsteemide e, kohta, mida on vaja siis käivitada siis, kui praegustest menetlustest ei piisa, tagada see, et puudujäägid meie välispiiridel oleks eemaldatud ja uus süsteem näeb ette ka selle, et ajutiselt võib sisse tuua sisepiiridel piirikontrolli aga selgelt on öeldud, et tegemist on äh, erakorralise meetmega, viimase võimalusega ja et olukord peab tõesti olema kriitiline äh, ja tuleb näidata seda, et kui piiratakse vaba liikumist, äh, et siis sellega probleem lahendatakse uus süsteem toob parlamendile ka palju eeliseid, parlamendi võimalused mõjutada Schengeni ala toimimist suurenevad, parlamendini jõuab kogu oluline informatsioon ning nõukogu ja komisjon mõlemad näidanud üles poliitilist tahet nõu pidada parlamendiga Schengeni mehhanismi osas. ette on nähtud see, et komisjoni ettepanek hindamismehhanismi muutmiseks esitatakse parlamendile ja et parlamendi arvamus võetakse Äh, nii palju kui võimalik äh, enne äh, lõppteksti vastuvõtmist arvesse. ma arvan, et selle selgitusega, sellega, et mõlemad meetmed on nüüd toestatud, on tulemus kindlasti parem, suur tänu. see kõik on näidanud seda, et kui me tõesti tahame, siis kõik institutsioonid saavad panustada ühi-, ühiselt ähm, olukorra parandamisele. suur tänu, proua Malmström ja nüüd äh, läheme siis edasi ja poliitiliste fraktsioonide nimel saavad kõigepealt kõnelejad sõna ja härra Veeber kõigepealt Rahvapartei. härra juhataja, proua volinik, proua minister. Iiri eesistumise ajal on tänasel nädalal jõudnud finišisirgele kaks väga olulist paketti, varjupaigapakett ja Schengeni pakett ja selles mõttes võin ma Iirimaad tõesti õnnitleda väga eduka eesistumise puhul, ma loodan, et see toimib ka mitmeaastase finantsraamistiku osas, et me suudaksime edasi minna ka selles küsimuses. Euroopa rahvapartei eh, peab Schengeni äh, ala kui ühte Euroopa Liidu suurimat edusammu ja Renato Weber ja Carlos Coelho on eh, teinud dokumentide ettevalmistamisel väga suurt tööd. me pea-, tahame öelda otse, et kui Prantsusmaa midagi tahab, Äh, Hollandi ei taha, Ungari tahab, äh, siin-seal on võimul äh, parem populistid ja nad püüavad kogu paati kõigutada, siis peame meie selgesõnaliselt kõiki kutsuma kainele mõistusele. Schengen ei too mitte vähem ohutust vaid eh, Schengen toob meile rohkem ohutust ja seda arengusuunda on vaja meil tõepoolest tugevdada, selles mõttes ole, viiksid need parempopulistid meid tagasi Euroopa tumedasse minevikku nii nagu siin juba proua raportöör ka kirjeldas, siis ma tahan öelda, et poolt eh, ka teile, proua volinik, et mul on väga hea meel, kui meile esitatakse esimesed aruanded, mis selle komisjon eh, käivitab, eh, et siis me loeme nendes ka hindamisaruannetes negatiivseid ja karme hinnanguid, see aitaks kogu süsteemi tugevdada ja lõpetuseks ma tahaksin öelda, et negatiiv on muidugi see, et Euroopa Parlamendi kaasotsustusõigust ei ole hindamismehhanismis osalemist toetatud, ma ei saa aru, miks nõukogu seda blokeerib. ma ei saa tegelikult aru, miks nõukogu püüab iga hinna eest ninast veri välja oma positsioone nii kangesti kaitsta ajal, mil me kõik tegelikult toetame senisest suuremat läbipaistvust. seda enam, et te võite arvestada, lugupeetud nõukogu, et ka tulevikus kavatseb parlament võidelda iga hinna eest, selle eest, et oma õigusi kaitsta. suur aitäh ja nüüd kolleeg Entsiu, palun! aitäh! aitäh, kõigepealt tahaksin ma õnnetleda äh, raportööre läbi viidud visa ja järjekindla töö eest et nad viimase kahe aasta jooksul on püüda teha kõik endast oleneva, et jõuda tänase silmapilguni. tahaksin kohe algusest peale öelda, et Schengeni õigustik on tegelikult palju kaugemale mindud selles osas, mida tegelikult komisjon kaks aastat tagasi eeldas. Äh, äh, senine süsteem tegelikult pigem kitsendas äh, vaba liikumist Schengeni ala sisepiirides Äh, samuti toimus nende äh, Schengeni välispiiride kuritarvitamine. Äh, see süsteem toimus suhteliselt lõdvalt, samas Äh, tuleb öelda, et kandidaatriikidelt nõuti äh, Schengeni aki äh, ülevõtmist täiel määral ja väga rangelt. näiteks Rumeenia ja Bulgaaria, kes tänini ei kuulu Schengeni alasse ja kellel ei võimaldatud sellesse alasse vastuvõttu, need olid riigid, kes rakendasid kõige karmimaid nõud, nõudeid. seetõttu leian ma, et Ehm, ehm, me peaksime mõõtma eh, kõiki ühe mõõdupuuga ja ma väga loodan, et hindamismehhanismi käivitumisel eh, vaadatakse ja suhtutakse kõikidesse võrdsete, võrdseid nõudeid rakendades kui me räägime Euroopa Liidu sisepiiridel äh, äh, ajutiste kontrollide äh, Eh, sisseviimises, siis ma leian, et säärase õiguse saamine peaks olema igal juhul põhjendatud, samuti on mul hea meel, et Frontex on saanud endale täiendavaid volitusi, mida tal seni ei olnud. ma loodan, et komisjon kasutab oma koordineerivaid õigusi, mille ta selle paketi vastuvõtmisel saab, eh, selleks, et tagada Schengeni õigustiku täieulatuslik praktikas rakendamine ma loodan, et äh, komisjon esitab ka taotluse viia sisse ajutine kontroll sisepiiridel, kui ta oma hindamiste äh, ja kontrollide käigus tuvastab, et Schengeni õigustikku piisaval määral ei rakendata või selle rakendamise vastu äh, eksitakse oma koduriigi nimel ja teiste liikmesriikide nimel, kes ei kuulu Euroopa, kes ei kuulu Schengeni alasse Äh, me kõik äh, loodame, et äh, Schengeni akiid leiab rakendamist kõikides liikmesriikides ja et lõpuks ometi lõpeb Rumeenia ja Bulgaaria takistamine, nende kahe riigi takistamine, kes täidab kõiki reegleid, kuid kellel tänaseni ei ole võimaldatud Schengeni alaga liituda aitäh. aitäh ja nüüd äh, ALDE nimel kolleeg Renate Veber mulle tundub, et äh, siin on viga, äh, mul on sõna lõpus, aga ma tahaksin tänada Iirimaad eesistujana juba praegu, minister peab lahkuma ja suur tänu kõikide teie jõupingutuste eest jõuda kokkuleppele selle raporti osas see oli väga eeskujulik sõnavõtt, kas äh, minister tahab midagi öelda selle peale? minister ütleb aitäh. Lähme edasi. proua Štanoko saab, jääb nüüd sõna pooleteiseks minutiks, härra juhataja, proua minister, proua volinik, kallid kolleegid ma tahaksin kõigepealt tänada meie raportööre härra Coeljot ja proua Weberit nende väga pikkade jõupingutuste eest parlamendi seisukohad säilitada, nii nagu libekomisjon oma hääletusel aasta tagasi kokku leppis. on väga kahetsusväärne, et nendest jõupingutustest mingit kasu ei olnud roheliste EFA fraktsioon on toetanud es-, algusest peale Euroopa põhist äh, mehhanismi sisepiiridel piirikontrolli ajutise taaskehtestamise osas ja, ja Schengeni hindamismehhanismi osas. me oleme olnud vastu ka Schengeni alase seadusandluse õigusliku aluse muutmise osas, mille kohaselt jääks parlament otsustuslangetusprotsessist välja. isegi kui, kui aga komisjon ühenduse lähenemist korralikult ei suutnud kaitsta, pidi parlament sellega nõus olema ja vabatahtlik konsultat-, nõuandemenetlus ei ole hea kompromiss. ja veel, viited illegaalsele immigratsioonile ei ole meile absoluutselt vastuvõetavad. võttes arvesse seda kõike, mida ma nüüd ütlesin, ei saa me toetada kahekümne üheksanda mai tehingut, see põhimõtteliselt tähendab seda, et Euroopa piirivaba süsteem äh, jääb Euroopa valitsuste suva ohvriks. see tulemus äh, läheb Schengeni väärikusele selgelt vastu, suur tänu. suur tänu ja nüüd äh, ECR fraktsiooni nimel saab sõna härra Van Dalen, palun. mikrofon, härra Van Dalen. mikrofon Daje na zewnątrz. This is better? jah. okei okay,, start again. hakkan siis uuesti pihta, suur tänu. härra juhataja, see kokkulepe Schengeni õigustiku osas näeb ette piirikontrolli meie piiridel kuid samas ütleb, et piiridel ei ole mingit kohta Euroopa Liidus enam. vaba liikumine on püha ja et seda põhimõtet ei tohi rikkuda ja et eh, sisemiste piiride taaskehtestamine peab olema ainu-, võimalik ainult erandkorralistel juhtudel, näiteks nagu terrorismi ohu korral. minu meelest see eh, aspekt läheb natuke liiga kaugele. inimeste kohtlemine on Schengeni alas liberaliseeritud naisi veetakse Euroopas äh, sunniviisiliselt iga päev ühest riigist teise ja sunnitakse nad äh, prostitutsiooni. politsei nagu ei näe seda üldse ja ei tee mitte midagi. näiteks Hollandis on see täpselt nii, kohus on öelnud, et Hollandi politsei ei tohi äh, piiridel pistelisi kontrolle teha inimeste sisselaskmisel ja see kokkulepe siin praegu on ka problemaatiline. liikmesriigid äh, peavad ise võitlema kuritegevuse vastu, jah, vaba liikumine Euroopas on tore asi, aga ärgem olgem naiivsed, äh, kurjategijad ju seda ei ole ja kasutavad ära kõik Euroopa poolt pakutud äh, Äh, seaduse augud. Äh, Schengen on suurepärane, aga ilma piirideta Euroopa päris, sellele ma ütleksin ei. suur tänu, EFD fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg Fontana, palun. suur tänu, härra juhataja. ma pean ütlema, et äh, mulle tekitab natukene tuska see Schengeni osas kokkulepitu me peame tõesti muidugi oma riigis silmitsi seisma väga raske olukorraga ja ma ei saa aru, miks ei võiks piirikontrolle tagasi tuua olukorras, kus äh, rändevood, sisserändajate vood äh, paisuvad väga suureks, miks ei võiks need kontrollid tulla uuesti sisse hädaolukordades ja selliseid olukordi ju tõesti äh, teinekord tekib Eh, nüüd sellest uuest kokkuleppest on lugeda, et eh, hädaolukorras on võimalikud sellised piirid, kuid ei ole selge, kui kaua neid võib piire hoida, kaks, kolm, neli kuud, pool aastat eh, või kui kaua, sellele ei ole tähelepanu pööratud. riigid praegu majanduslikult ja sotsiaalselt ei ole sugugi võrdsed ja seega ei saa kõike võrdsustada me ju teame väga hästi seda, et eh, isegi ilma hädaolukorrata reisivad inimesed ühest riigist teise lihtsalt selleks, et teise riigi eh, heaolu eh, riigist kasu saada. mõelge näiteks minu koduriigile Veneto piirkonnas. teinekord me oleme üritanud inimesi tagasi saata, kes halvasti on käitunud, aga sellest ei ole midagi tulnud meie arvame, et Schengeni vaba liikumine on äh, ainult kehtiv siis, kui piirikontrollid siiski on võimalikud hädaolukordades ja inimesi on võimalik ka koju tagasi saata. suur tänu. järgmisena saab suu, sõna kuue NGL fraktsiooni esindaja proua Ernst. Äh, daamid ja härrad sisepiiride ärakaotamine ja piirikontrollide lõppemine kuulub Euroopa Liidu suurimate väärtuste hulka, see on meie ühine vara ja seda ei tohi lihtsalt ah-, ahest, ahendada valitsuste suva järgi. vaba liikumine on ka Euroopa Liidu põhiline vabadus, kui on olemas aga tõsiseid äh, puuduseid, mis eeldavad äh, uute erakordsete klauslite sisseviimist, siis me rakend-, kui me neid tahame rakendada, siis tähendab seda, et ränne on põhjuseks, et piirikontrolle taas sisse viia. seega õigustatakse äh, sellist äh, ränn- äh,, põhjendatakse kontrollide sisseviimist rändega, mis me teeme nendest siis mingid äh, uued äh, süüdlased? komisjon on siis see kontrollija, kes kogu selle menetluse juures äh, saab jälgida, kuidas asjad käivad. parlamendil ei ole selles kontekstis üldse nagu eriti midagi öelda me võime ainult teada saada ja ma tahaksin öelda, et ehkki ma tänan mõlemat raportööri ja väljendan oma lugupidamist, sest te olete kaks aastat vaeva näinud ja olete välja töötanud hindamismehhanismi, eh, mis loob äh, võrdse lähenemise ja käsitluse nii liikmesriikide kui uute liikmesriikide vahel, kuid ma tahaksin öelda, et me ei tohi lubada selle paketiga täiendavat pretsedenti, mille kaudu parlament püütakse kõrvale lükata ja seetõttu meie fraktsiooni arvates ei ole selle paketi näol tegemist mitte mingi äh, kompromissiga. nii, ja nüüd annan ma sõna kolleeg Silstrale. aitäh. ma olen korduvalt äh, Schengeni vastu protesteerinud ja, ja sisepiiride kaotamine oli ideena võib-olla väga hea, kuid praktikas me näeme, et selle tagajärjed on äh, negatiivsed ja olulis- ja nende negatiivsus kannab piiride avamise positiivsuse üle miks me ei peaks siis tegelikult neid e, sisepiiride kontrolle e, sisse viima, kui liikmesriik seda soovib võib-olla tahab nii mõnigi kodanik vahetevahel oma passi näidata e, uhkusega, samas e, välistamaks seda, et kurikaelad e, takistamatult riiki pääsevad. Schengen on tüüpiline näide Euroopa poliitikast, mis on tegelikult kaotanud igasuguse suutlikkuse tagada poliitiline kesktee. suur aitäh! ja nüüd äh, proua Mathieu Hülon. suur tänu, härra juhataja, proua volinik, proua minister härra Coelho ja proua Weber on ära teinud suure töö ja me oleme võitnud kahes küsimuses Schengeni reformi osas. kõigepealt äh, kodanike vaba liikumise põhimõte hoitakse alal ja see on põhivabadus ja põhimõtteline vabadus Euroopa äh, kodanike jaoks on see üks nendest äh, viisidest, kus nad saavad aru, mida Euroopa nende jaoks teeb. ja Schengenit peavad väga paljud äh, eurooplased Euroopa ülesehituse kõige ilusamaks näiteks. ja sellepärast me ei tohi seda seada küsimärgi alla sisepiiride taaskehtestamine peab olema viimane võimalus, see peab olema väga piiratud ja proportsionaalne. reform näeb ette ka Schengeni ala reformimise. nüüd on meil siis tõhusam süsteem ka hindamismehhanismi osas, kus me saame siis kontrollida öö, oma piire tõhusalt, seda tänu ekspertgruppidele ja Euroopa Komisjoni ühistööle. me oleme andnud võimalused reageerida ka siis, kui taas kinnitatakse, taas kehtestatakse välispiiridel kontroll ja öö, meie kodanikud ei pea ju äh, aukudega piiridega seosevad ta negatiivsete tagajärgede eest vastutama. meil on vaja ka tegevuskava selleks, et äh, äh, kui on vaja, siis need piirikontrollid taaskehtestada. ja peab olema võimalik ka sisepiiridel teinekord need kontrollid taaskehtestada, kui turvalisus on ohus aga seda saab teha siis nagu ma ütlesin ainult ajutiselt ja ainult konkreetsetel piiridel ja sellepärast liikmesriigid peavad saama ka õiguse vabalt otsustada, kui nad julgeolekukaalutlustel tahavad äh, sisepiiri kontrollida, tagasi tuua, aga äh, kindel ja kindel on see, et äh, ohutus peab olema kõige olulisem küsimus, aga Schengen on väga suur samm edasi ja see reform samuti, me peame oma piire paremini kontrollima ja tänu sellele reformile me tagame Euroopa kodanikele sellise Schengeni ala, kus nad saavad vabalt liikuda ja turvaliselt seda teha ja see on ju ometigi suur asi. see pakett on nii edukaks kujunenud tänu meie raportööride ja eh, komisjoni vastupidamisvõimele, nõukogu sama mängu ei ole kaasa mänginud ja sellest on mul küll väga kahju. suur tänu, eh, proua Mathieu teile. järgmisena annaksin ma sõna kaheks minutiks, eh, sõna Goebbelsile, kolleeg Goebbelsile. härra juhataja üheksakümne viiendal aastal olin mina üks nendest, kes kutsuti Schengeni esimese kokkuleppe allakirjustamisele, kui äh, Schengeni piirid äh, Schengeni ettepanekuga piirid kaotati, see on asi, millest on Euroopad äh, väga ähm, rahul. sisepoliitilistel kaalutlustel on astutud nüüd aga paljudes liikmesriikides Schengeni põhimõtte vastu, väidetavalt sellepärast, et piirata terrorismi levikut ja astuda vastu eba ähm, Äh, äh, illegaalsele terrorismile. näiteks me oleme näinud seda aastal kaks tuhat üksteist ja ka varem, aga alusleping ütleb väga selgelt, Euroopa poliitika peab tagama selle, et äh, inimesi ei kontrollita Euroopa piirides, kui nad on tulnud üle välispiiri, sisepiiri enam, vaatamata nende äh, Eh, päritolule. Eh, kõik eh, artiklid viitavad Euroopas sellele, et ainult hädaolukordades kui kolmandate riikidest tulnud kodanikud järsku ohtu omavad, võib äh, nõukogu võtta ajutised meetmed vastu. sellest minu meelest piisab selleks, et erakorralised juhtumid ära lahendada. praegu aga riigijuhid tahavad sellesse lepingusse sisse tuua midagi enamat. tegemist on tegelikult äh, Schengeni renatsionaliseerimisega ja see jäetakse täiesti kõrvale tavalisest äh, seadusandlikust protsessist. loomulikult kokkulepe, mis leiti triloogi ajal, tagab teatavad tagatised, mis on üsna head, äh, näiteks äh, komisjonil on nüüd võimalus bloku-, blokeerida kõik populistlikud sammud äh, sisserännanute vastu, aga see, et parlamenti ainult teavitatakse sellistest asjadest, tähendab seda, et kõik jääb otsustada justiitsministrite asjaks. see on täielik maskeraad miljonid meie kodanikud käivad Schengeni piiridest üle kes tahaks peatada kümneid miljoneid turiste kes näiteks eh, prantsusmaale või itaaliasse tulevad eh, sellel suvel kes tahaks hakata kontrollima igal aastal eh, neid iga päev neid inimesi kes lähevad üle piiri tööle mina küll ei tahaks mina ütleksin vastu sellele ähm, hirmuloogikale mida mõned meie valitsused kasutavad suur tänu proua goebbels ja üheks minutiks annan ma sõna judith argentiinile open here. Judith? Take mine. Because they open here. <laughs> That's the, the I'm sorry. It is ja. Dank u voorzitter. ah, mikrofon hakkaski tööle. aitäh. pärast mitmeaastast vaidlust Schengeni hindamismehhanismi üle Äh, jõuame lõpuks tulemuseni. kuidas me oleme pärast aastat kestnud arutelu tänasel päeval asjaga jõudnud. no liikmesriigid peaksid ise seda tegelikult ise otsustama. liikmesriigid äh, on ju need, kes soovivad viia äh, sisse ajutisi kontrolle sisepiiridel Nad tahavad öö, oma, need valitsused tahavad öelda oma kodanikele ja meil on piirid veel ikka oma kontrolli all. Nad ei soovi, et parlamendil oleks siin osas ka kaasotsustusõigus Nad soovivad, et kõik need autod, äh, millel on Euroopa numbrimärk, saaksid oma siseriiklikul piiril kontrollitud. iseäranis peetakse silmas, et need autod, millel on äh, Ida-Euroopa numbrid, et need on need autod, kus istuvad kurjategijad. selline on madalmaade valitsuse lähenemine ja nüüd saab sõna kolleeg Vlašak o novele pravidel schengenského prostoru a äh, uued reeglid äh, schengeni hindamismehhanismi ja sisepiiride taaskehtestamise võimalus euroopa parlament äh, ja on nõukoguga sellest rääkinud juba üle aasta kompromiss mis leiti näeb ette seda et sisepiiridel on piirikontrolli ajutine taaskehtestamine võimalik ainult seda kui sisejulgeolek on ohus ähm, aga seda pärast seda, kui on asi läbi räägitud teiste liikmesriikide, sealhulgas ka Euroopa Komisjoniga. minu meelest see tekst on väga tasakaalus, ilusti tasakaalus, siin on võimalus ka järelmeetmeteks äh, kui kasutatakse sisepiiridel ähm, heaks kiitmata kontrolle. Tšehhi kodanikel on küll olnud äh, väga palju ebameeldivaid äh, kogemusi piiridel, näiteks Saksamaa piiridel on äh, diskrimineeritud meie kodanike vastu meie tahame, et tõesti Schengeni süsteem kehtiks selline, mis, kus sisepiiridel kontrolle mitte mingisuguseid ei oleks ja see on suur äh, Äh, edu, mis on saavutatud Schengeni süsteemiga, see on, see on tõeline saavutus meie jaoks äh, ja, aga Schengeni süsteem peab vastutama, peab põhinema vastutusel. suur tänu, härra Pätsen, järgmisena. suur tänu, suur tänu eelmisel aastal Schengeni süsteem äh, ägas äh, massmigratsiooni all ja mõned liikmesriigid üritasid ühepoolselt sisse tuua sisepiiridel piirikontrolli ja nüüd üritatakse siis keeval potil kaant peal hoida selle reformiga, aga selles on nagu hiljaks jäädud sellega. see annab siis mõnedele riikidele ainult äh, Äh, väga erakorralistel juhtudel mõned piirid tuua sisse ajutiselt, äh, sellest on liiga vähe ja liiga hilja. Äh, avatud piiripoliitika toimib ainult siis, kui see ühendab riike, kellel on sarnased majanduslikud ja kultuuriline taust, majanduslikud tingimused ja kultuuriline taust. Schengeni süsteem on täielik katastroof tavalistele inimestele ja on tekitanud tohutuid sotsiaalseid probleeme sinna takka ja seda on kõike tehtud mingisuguse poliitilise ideoloogia äh, eesmärgil ja mitte Euroopa inimeste jaoks. see ideoloogia on see, et Euroopa manner on nagu mingisugune ühtne riik, Euroopa Ühendriigid, mida ta ilmselgelt ju ei ole. Euroopal ei ole absoluutselt aimu reaalsusest ja võitleb pidevalt reaalsuse ideoloogiaga, aga sellistes võitlustes alati ideoloogia jääb peale. suur tänu, äh, härra Pätson. aga härra Pätson nüüd te olete väga edukas mees, teile on esitatud nimelt kaks lisaküsimuse soovi. Äh, härra Goebbels on esitanud teile sinise kaardi ja proua Morvai ka. ja kas te olete nõus? härra Pätsen ütleb, miks mitte. ja siis kõigepealt saab sõna härra Goebbels. härra juhataja, härra Pätsen ütles meile, et äh, Euroopa poliitika äh, piirikontrolli puhul on täielik katastroof olnud. me teame, et Ühendkuningriik ei kuulu Schengeni alasse kas härra Pätson võiks mulle selgitada, miks on siis äh, Ühendkuningriigis sellegipoolest nii palju ebaseaduslikke äh, sisserännanuid äh, immigrante ja miks nad ei suuda siis ja maadlevad kogu aeg selle immigratsiooniprobleemiga rohkem kui teised? suur tänu ja nüüd siis proua Morvai. suur tänu suure austuse juures äh, härra Batteni suhtes ja teiste Lääne-Euroopa äh, sõprade ees samuti äh, tahaksin mina idaeurooplasena küsida, et kas te oleksite valmis siis ümber mõtlema inimeste ja töötajate vaba liikumise põhimõtte Euroopa Liidus? aga kui te sellele juba teele olete astunud, siis mõelge ka kapitali vabale liikumisele ja selle piiramisele, siis me hea meelega sulgeme oma piirid ka lääne kapitali ees ja saame oma majandused enda kätesse tagasi. suur tänu, härra Pätsen, nüüd on teil sõna. kas ma nüüd saan, kui palju mul aega on? piirikontroll, katastroof, härra Goebbels. jah Äh, Ühendkuningriik tõesti Schengeni alasse ei kuulu, aga me ikkagi kannatame selle all, sellepärast et inimestel on palju lihtsam täna jõuda Galeesse ja siis hüpata sealt üle Ühendkuningriiki. ja isegi kuigi meil peaks olema piirikontroll, on meie äh, immigratsioonipoliitika ka katastroof ja seda mitte ainult Euroopa Liidu pärast, vaid sellepärast, et ei suudeta äh, Briti valitsuses korralikku immigratsioonikontrolli sisse tuua ja seda ka rakendada ja ma olen nõus, et minu koduriigis on ka see katastroof, see ei ole ainult Euroopa Liidu sepitsus. aga nüüd proua Morvai küsimusele vastates, mis puudutab inimeste vaba liikumist, ei, me ei usu inimeste vaba liikumisse meie erakonnas meie usume kontrollitud sisserändesse ja kontrollitud piiripoliitikasse, me ei taha panna kätt ette immigrantidele, me ei taha kedagi eemale hoida, aga ma tahan, et meie valitsus seda kontrolliks eh, Briti eh, rahva huvides ja mitte mingisuguse poliitilise ideoloogia huvides, mida nad isegi ei jaga. ja kui te nüüd hakkate inimesi kontrollima, siis eh, see on palju lihtsam kui kapitali, sellepärast et kapitali liikumise eest vastutavad arvutid tihti ja probleeme on aga meie muidugi tahaksime Briti rahva hüvides väga paljudes poliitikates oma äh, kätte saada ohjad jälle uuesti. suur tänu, härra Pätsen ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Obermeier. aitäh, härra juhataja mina ei toeta seda juubeldamist, mis selle Schengeni paketiga kaasneb komisjon saab nüüd küll õiguse kontrollida kõiki neid auke Euroopa Liidu välispiiridel selleks, et äh, piiri kindlustada. nojah, see on nüüd küll positiivne, kuid see otsus, et äh, ajutiste kontrollide viimine sisepiiridel, selles suhtes kehtestatakse mingid bürokraatlikud ja keerulised reeglid, siis see on tegelikult sekkumine liikmesriikide äh, suveräänsusesse äh, kõigepealt tuleb hakata nüüd nagu komisjoni käest taotlema, et kas me ikka võime ja siis naaberriigiga veel teda veenma andke andeks, äh, see on liig, sest sel juhul me kaotame liigselt aega igatahes ei ole piirid, siseriiklike piiride kontroll Brüsseli asi, suur aitäh, äh, kolleeg Obermeier ja nüüd kolleeg Papa-Nikolau. jah, me teame, et et Schengeni osa saavutatus kokkulepe kujutab endast väga positiivset sammu edasi. ma tahaksin mõlemat kolleegi õnnitleda ja võin kinnitada, et raportöörina kolmanda raporti osas, mis puudutas Schengeni aki eh, läbivaatamist, ma tegin selle protsessi kaasa, osalesin esimese lugemise ettevalmistamisel ja homme me saame hääletada kui rääkida äh, Schengeni alas, siis vaba liikumine on väga äh, hea ja Euroopa Liidu suur samm äh, integreerumise suunas, kuid selleks, et edu oleks täielik, peavad liikmesriigid liikuma edasi käsikäes. ühepoolsed, ühepoolsed otsused need rikuvad Schengeni õigustikku. Need, kes vaidlustavad Schengeni õigustiku, need on need, kes ei, need ei mõista seda, mida Schengeni õigustik tegelikult tähendab ja need, kes arvavad, et nad võivad illegaalseid illegaalsetele sisserändajatele pihku suruda võltsitud passid, need lihtsalt ei tea, kuidas toimib äh, Schengeni äh, ala ja äh, Euroopa Liidu välispiiride kaitse. ja nüüd poolteist minutit kolleeg Lopez Aguilar. aitäh täna Euroopa Parlamendi täiskogul oleme tegelenud täna varjupaigataotluse ja Schengeni paketiga, aga ka õigusraamustikuga selleks, et viia sisse taas eh, kontroll Euroopa Liidu sisepiiridel erakondlik, erakorralistes oludes ma õnnitlen raportööre, kuid ma tahaksin viidata sellele, milliseid jõupingutusi see tegelikult täiendavalt liikmesriikidele tähendab tähendab seda, et ka komisjonil ja liikmesriikide valitsustel peab olema täiemääraline usaldus äh, Schengeni aki rakendamise osas pärast aastaid kestnud arutelusid ja vaidlusi, muuhulgas äh, äh, liikmesriikides olevate populistlike meelsuste tõttu äh, on vaba liikumine seatud ohtu ja ka nõukogu oma positsioonidega on saavutanud olukordade blokeerimise, aga ka seejärel selle äh, blokeerimise ületamise. kuid Euroopa Liidu kodanikele kellele on vaba liikumine väga oluline. Nende jaoks oleks lubamatu, kui vaba liikumine Schengeni ruumis lõpeks ja nüüd palun äh, proua Keller nagu me näeme, toob Schengeni mm, reform eeliseid Euroopa kodanike jaoks ja see toob meiega kaasa võimaluse, et sisepiirid võidakse ajutiselt sulguda. muuhulgas võib selle põhjustada see, kui puudujäägid on välispiiridel. kuid kas see on tõesti alati äh, äh, õigustatud, et niisugune ajutine äh, sisepiiride sulgemine on nüüdsest võimalik, ma äh, kahtlen selles väga, et eurooplased äh, saaksid olla ka sellega nõus, kuivõrd see puudutaks kõiki eurooplasi ma tänan raportööre selle eest, et nad panustasid äh, sel määral nende raportite ettevalmistamisse, kuid ma tahaksin siiski alla kriipsutada, et neil ei õnnestunud demokraatlik, demokraatia vaimus Schengeni õigustikku reformida, aitäh suur aitäh, proua Keller ja nüüd saab sõna üheks minutiks kolleeg Bilan. suur tänu. kahtlemata on isikute vaba liikumine üks kõige suurepärasemaid Euroopa Liidu saavutusi ja võimaldab meie kodanikel vabalt liikuda, elada ja töötada teistes liikmesriikides. nüüd ajutised piirangud on mõistetavad, kui tegemist on tõesti suurte ohtudega, näiteks terrorismi aktid, aga sellisel juhul peab otsustamine olema liikmesriikide pädevuses. on ettepanekuid selle kohta, et tugevdada kontrolle eh, sisepiiridel majanduslikel põhjustel. minu arvates sellised ettepanekud on põhjendamatud ega lähe kokku ühenduse põhimõtetega ega ole ka Euroopa kodanike huvides Need on täiesti arusaamatud, kui arvestame, millist tulu ränne annab. migrandid panustavad vastuvõtva riigi majandusse ju. me peame panema rohkem rõhku välispiiridel toimuvale, sest tihtipeale tulevad meile immigrandid oma elu ohtu seades. suur tänu, üheks minutiks saab sõna härra Salavrakos. suur tänu, härra juhataja Schengeni süsteem on kindlasti üks nendest Euroopa õigustikku kuuluvatest osadest, millega eurooplased on kõige rohkem rahul. aga sellel on ka teatavaid negatiivseid piire. Euroopa Liit ei peaks sekkuma liikmesriikide autonoomsesse otsus, otsusesse oma rahvaid kaitsta ja tuua piirikontrollid tagasi ajutiselt, kui see on vajalik väga paljud äh, liikmesriigid kannatavad suurte immigratsioonivoogude all. kahekümne seitsmes liikmesriigis äh, kuues, kuus liikmesriiki peavad välja kandma äh, põhimõtteliselt terve immigratsioonikoorma. Põhjala riigid, kellel ei ole Vahemere piiri immigratsioonipäritoluriikidega ei tea, millised need probleemid on, millega seisab silmitsi Kreeka ja Kreeka rahvas. majandus- ja sotsiaalsed struktuurid minu riigis kannatavad selle tohutu koorma all. me, nad on sattunud oluliste rünnakute aluseks ja kahjuks ei ole see koorem jagatud võrdselt liikmesriikide vahel. kaks tuhat seitse, kaks tuhat üksteist perioodil anti miljard eurot äh, kuuele liikmesriigile, et nad kannaksid välja immigratsioonikoorma, aga äh, tegelikult läks meile see Kreekas ainuüksi maksma üle kolme miljardi. kui ma teile ha haamrit näitan, kolleegid, äh, teie reageerisite sellele, et võtsite ette järgmise lehekülje, järgmine kord ma teile seda haamrit enam ei näita, vaid tegutsen kohe. nali. kas härra Kolnis on saalis? väga hea, pooleteiseks minutiks saab sõna proua Kall. president, volinik, lugupeetud saadikud, see kokkulepe, mis meil eh, tekkis viimastel eh, kuudel, on tegelikult Euroopa Liidu suur-suur saavutus loodetavasti on nüüd kõik muutunud palju tõhusamaks ja läbipaistvamaks ja ma tahan tänada härra Carlos Coelhot ja Renate Weberit suurepärase töö eest. Need läbirääkimised ei olnud sugugi lihtsad, aga lõppkokkuvõttes kõik kolm institutsiooni aktsepteerisid tulemusi sammuna edasi. selleks, et Schengeni ala haldamise tõhusust parandada ja see on eesmärk, mis vajab toetamist. tuleb meil tõsiseid samme astuda. kõik see on Euroopa kodanike huvides. nüüd see, et mõni liikmesriik võib ajutiselt taastada sisepiiridel kontrolli. see võimalus on olemas, aga komisjonil on siin äh, ka aktiivsem roll nüüd ja sama käib ka välispiiride kohta. tähtis on, et meil ei oleks mingeid topeltstandardeid, et süsteem täiustuks. ja sellega tugevneb ka usaldus liikmesriikide vahel ma tänan, proua Kall ja nüüd üheks minutiks proua Guillaume. suur tänu, proua Olin, kallid kolleegid, solidaarsus, eh, mis on Schengeni õigustikus eh, sees, eh, see on sattunud ohtu. paljude liikmesriikide poolt seati vaba liikumise põhimõte Äh, küsimärgi alla seda sotsiaalsetel põhjustel ja julgeolekupõhjustel. see on väga natsionalistlik lähenemine. nüüd meil on õnnestunud jõuda kompromissile, vaatamata sellele aga, mis äh, Euroopa ülesehituse jaoks nii olulise õigustiku säilitab. aga me oleks võinud minna veelgi kaugemale, eriti Euroopa Liidu eelisõiguste osas. see puudutab ju, see on ju teema, mis puudutab täpselt kodanike õiguseid ja meie esindame kodanikke aga mul on väga hea meel, et vähemalt on jõutud äh, esialgu kokkuleppele. meil on vaja sellist Schengeni ala, äh, kus äh, kõik tunnevad enne hästi ja kus migratsioon, regulaarne kui ka irregulaarne, oleks paremini hallatud. suur tänu. suur tänu nüüd proua Ford. Eh, suutlikkus omaenda piire kontrollida on põhitähtis riigi julgeoleku suveräänsuse kaitseks. Ühendkuningriik ei ole Schengeni ala liige, aga ma toetan nõukogu seisukohta, et lõppotsus piirikontrollide taastamise kohta peab ikkagi kuuluma liikmesriikidele. kõik meie asutused peavad saama identifitseerida neid, kes on ohuks meie kodanikele ja on olnud šokeerivaid juhtumeid, kus teatakse, et isik on ohtlik, sest teatakse ühes riigis, Eh, nad on toime pannud kuriteo, aga samas liikunud teise riiki, kus neid ei teata. vabadus liikuda ringi on väga väärtuslik vabadus, aga samas on vaja ka kaitsta meie kodanikke ja selleks on vaja täielikult ja korralikult infot vahetada ja potentsiaalselt ohtlike isikutega tuleb tegeleda ja rangem piirikontroll aitab meil seda kontrolli saavutada nüüd proua Makomei, poolteist minutit uh,. susțin cele trei rapoarte. ma tänan. mina toetan kolme raportit Schengeni paketis, sest need loovad vaba liikumise Euroopa Liidus. ja ma tahaks, et need raportid veelgi paremaks muutuks, kõigepealt standardid Schengeni liikmesriikidele on lõdvemad võrreldes kandidaatriikidega nagu selliste riikidega nagu Rumeenia ja Bulgaaria ka. ja tulemuseks on ebaühtlus. teiseks eh,, sisekontroll üle teostatakse ka seiret eh,. me teame, et turistid liiguvad eh, liikmesriikide vahel turismibussidega, aga peab saama kontrollida, kas tegemist on ikkagi heausklikud turistidega, kes üle piiri tulevad või mitte. ja see ajutine e, kontrolli taastamine sisepiiridel, e, jah, e, seda saab rangelt teostada rangede normide kohaselt ja Euroopa Komisjoni nõusolekul. ja ma arvan, et tänu sellele on võimalik avalikku korda paremini kaitsta. ja tulemuseks on vaba liikumine kõikjal Euroopa Liidus võrdsel määral kõikidele kodanikele kehtib. nüüd härra Moraes Äh, mina olen liikmesriigist, kes ei ole Schengenist ja samas hindan kõrgelt seda vaba liikumist Schengeni sees ja kui me mõtleme äh, olukorra peale, siis äh, tõesti tublisti on nüüd äh, edasi mindud ja ka kaks raportit on väga head raportid ja tähtis on, et parlamendi rolli selles protsessis tunnustatakse. kaasotsustusmenetluse puudumine ei ole aktsepteeritav, aga mõelgem, kuida-, palju me oleme edasi liikunud sellisest võimaluste ärakasutamise oportunistlikust lähenemisviisist praegusesse päeva. ja me oleme edasi liikunud, nüüd on protsess läbipaistvam, on tagatud aruandekohustus, see on tubli edasiminek ja sellepärast minu fraktsioon hindab saavutatud kokkulepet. see on edasiminek, see ei ole küll ideaalne, aga edasiminek sellegipoolest. suur tänu, härra Moraes. kas kõik on korras? okay.. ma tõstsin, vabandust, sinise kaardi. Un minuto y medio el señor Scurria. härra Scurria. Eh, ma tänan. kõigepealt ma tahan tänada eh, mõlemat raportööri, Coelhot ja Weberit, kes tõesti kõvasti vaeva nägid, et saavutada see tulemus, mis meil ees täna on hindamis- ja seiremehhanism, mida haldavad kas, käes komisjon, liikmesriigid ja agentuur, vajas muutmist ja teine teema, ajutine siis kontrollide taastamine sisepiiridel vaba liikumine on ju Euroopa Liidu nurgakivisid ja me ei taha sellest kuidagi eemalduda, aga võib tekkida eriolukord, kus äh, mõnel liikmesriigil on suured probleemid mingil ajahetkel, äh, nagu pärast Araabia kevadet äh, juhtus ja siis on tõesti ainult põhjendatud selline sekkumine ühepoolsed äh, otsustused samas kriisi ajal äh, võivad ohtu seada meie kõigi rahumeelse koos eksisteerimine. me leiame ju, et liikmesriikide vahel peavad saavad meie kodanikud, peavad saama vabalt liikuda, ilma et nad peaksid politseile oma passi esitama. Äh, see on tõesti uhke tunne ringi reisida. see räägib heaolust need, kes seal üleval külastajate galeriis võib-olla mõtlevad, et miks me tahame nüüd ta-, taganeda sellest, mille me oleme saavutanud. mina arvan sedasama. suur tänu, proua Poskurt. proua Poskurti pole saalis. sellisel juhul läheme edasi pooleteiseks minutiks, saab sõna härra Protsessjevitš suur tänu, härra juhataja, austatud proua volinik. vaba liikumine ilma passikontrollita, ilma piirikontrollita on üks kõige olulisematest tõenditest selle kohta, et Euroopa tõesti on ühendunud. selles ei ole mingeid kõhklusi, me räägime täna kahest määrusest. üks puudutab äh, uusi menetlusi sisepiiridel piirikontrolli ajutise taaskehtestamise kohta. see on väga oluline määrus äh, vaba liikumise jaoks ja ma tahaksin väga selgelt öelda, et äh, praegu äh, sisse toodud muudatuste suund on minu meelest suhteliselt riskantne. ma ei mõista, miks tehti ettepanek üldse selles suunas liikuda. aga sellegipoolest ma kavatsen hääletada mõlema raporti poolt teen seda sellepärast, et ma arvan, et äh, mis puudutab äh, sisepiiridel kontrolli taaskehtestamist, äh, aga mis puud- ja mis puudutab hindamismehhanismi kontrollimist, et kas üks või teine riik vast-, vastab kõikidele tingimustele, kõik sellealased otsused tuleb langetada ühiselt ja Euroopa Komisjon peab seda kõike järgima. Euroopa Komisjon on Euroopa aluslepingute vahikoer ja ma loodan, et nad peavad silma peal ka sellel, kuidas nende reeglid, nendest reeglitest kinni peetakse. Ränn-, sisseränne ei peaks olema väljavabandus piirikontrollide taaskehtestamiseks. me mõistame kõiki muresid, mis on väljendatud seoses Schengeni reeglite kuritarvitamisega. võetakse ära mikrofon härra Protasevitselt ja proua Flašikova saab üheks minutiks sõna. suur tänu, äh, proua volinik, suur tänu teile. Äh, härra juhataja, minu meelest on tegemist Euroopa Liidu ühe kõige edukama projektiga üldse Schengeni puhul. kuuskümmend kaks protsenti Euroopa kodanikest arvavad, et vaba liikumine äh, on äh, olnud väga kasulik ja see on üks nendest põhimõtetest, millega äh, nad tunnevad kõige suuremat äh, lähedust ja me peame sellest, sellest mitte loobuma. me peaksime tagama kõikidele, kõikides liikmesriikides võimaluse vabalt liikuda. eelmisel aastal oli juhtumeid, kus inimeste vaba liikumise õigust hakati piirama. jah, igal riigil on õigus oma sisepiiri kontrollida nii, et äh, julgeolek ei, ei satuks ohtu, aga sisepiiride taaskehtestamine peaks olema võimalik ainult erakorralistel juhtudel. igasugused piiride taaskehestamisjuhud peavad olema viimane lahendus, viimane valikuvõimalus ja see ei tohi kindlasti jääda üksikute liikmesriikide üksik otsustada. pädevus peab ka selles küsimuses jääma Euroopa Komisjonile ja Euroopa Parlament eh, peab olema ka kaasatud sellesse protsessi, härra Mešaros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 seda tuleb natuke kohandada, ma arvan, et äh, liikumise vabadus on väga oluline põhimõte ja kui äh, kehtestatakse üha rohkem äh, sisepiiri kontrolle, siis oleks see tagurlik samm. meenutagem vanu aegu, kui liikmesriikide vahel olid piirid, teostati alati piirikontrolli jah, tänases maailmas peaks olema ainult erandkorras esinev nähtus ja erandist ei saa kunagi luua reeglit. on erandjuhtumeid, kuid selline üldine lahendus ei oleks õige ja ma arvan, et me peame lähenema sellele asjale hoopis teise nurga alt liikumisvabadus on üks meie ühenduse põhivabadustest ja see vabadus on unikaalne. sellel vabadusel on väärtus iseenesest. Schengeni ala ühendab Äh, paljusid inimesi ja selle välispiiride tugevdamine on olnud väga oluline, äh, aga samas äh, see on hoidnud eemal neid inimesi, kes tahavad meile lähemale pääseda. me tahaksime koostööd ja lähenemist ka riikidega väljaspool Schengeni ala. loomulikult me tahame julgeolekut, läbipaistvust, Euroopa väärtusi ja kodanike vabadusi ning selle poole peaksime pöördlema ka tulevikus, härra Keli, palun kõigepealt ma tahaksin tänada volinikku selle avalduse eest ja et, et ta tahab parlamenti selle valdkonna koostöösse rohkem kaasata, see on väga oluline ja suur tänu ka volinikule ja kõigile teistele, kes kiitsid Iirimaa eesistujad töö kallal selle teema küsimuses ja ka asüüli küsimuses. see on väga oluline meie jaoks ja meie minister, kes pidi lahkuma, ütles, et ta kavatseb käia kõikidel täiskogu osaistungjärgudel, kuhu teda kutsutakse ja ma võin teile öelda, et siia on, siin on paar korda mainitud, et nõukogu pole kohal, kohal pole nõukogu sellepärast, et nõukogud ei kutsutud äh, meie minister proua Kreiton on kohal olnud absoluutselt iga kord, kui talle on kutse esitatud. selle ettepanekuga on tehtud mitmeid praktilisi meetmeid, praktilisi ettepanekuid, mida ma toetan, Euroopa Liidu üks osa on liikumisvabadus, kaupade, inimeste ja nii edasi, vaba liikumine, aga, aga vaba liikumine ei tähenda täiesti kontrollimatut liikumist, alati on vaja mingisuguseidki kontrolle ja praegu on äh, tegemist äh, erandkorrameetmetega ja, ja erandkorrameetmed, äh, mis, millel on esitatud konkreetsed piirangud maksimaalselt viis päeva, see on täiesti mõistlik lähenemine, arukas lähenemine, ma leian, et tegemist on ettepanekuga, mis viib meid õiges suunas ning pakub kindlust nii meie, meie kodanikele kui ka liikmesriikidele. suur tänu! suur tänu, härra Kelly ja nüüd saab sõna pooleteiseks minutiks härra Engel. suur tänu, lugupeetud juhataja, ma arvan, et siin on üks väga huvitav vastuolu. Schengeni ja äh, huvid äh, liidu jaoks on olulised äh, nii liidu jaoks kui ka väljaspoolt, kuid samal ajal seame me küsimärgi alla piiride puudumist Euroopa Liidus, mis on kõige suurem ühine ala maailmas. me ehitame üles Euroopa Liitu, kuid me ei peaks rõhutama seda, et me ehitame ainult ühte ala. on neid, kes ähm, soovivad keskenduda meie välis, äh, välispiiridele, me näeme probleeme, mis on olnud meie ähm, äärealadele, kuid äh, siseprobleemid on tekitanud ka sisepiiride kesk-, kehtestamise ja kontrollimise parlamendi ettepanek äh, on kaugel sellest, mida me oleksime soov-, soovinud, kolleeg äh, Goebbels ja teised on seda vägagi äh, ilusti kirjeldanud, meie jaoks on oht meie julgeolekule suur ja meie naabrid ei saa pakkuda sama julgeolekut nagu meie liikmesriik, sellest on räägitud. aga meil on vaja selle ala üle Euroopa tasandi kontrolli ja ainult siis saame, jõuame me kaugemale kui see, et Schengeni ala on lihtsalt äh, lahingutander liikmesriikide vahelises lahingus. suur tänu, härra Engel. ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna proua Panajatova. suur tänu, lugupeetud juhataja, kallid kolleegid. tahaksin siin avaldada tunnustust raportöörile härra Agu Elhole Schengeni juhtimise vallas saavutatud kokkuleppe eest, tema on kaitsnud parlamendi seisukohti nendes pikaajalistes läbirääkimistes ja ma tervitan seda asjaolu, et Schengeni aki ülevaatamine ja läbivaatamine on tulevikus Euroopa äh, tasandi ülesanne, mitte valitsustevaheline ülesanne. korrapärane konsulteerimine parlamendiga aitaks eeskirju muuta selgemaks, läbipaistvamaks ja tõhusamaks. ma usun, et uued eeskirjad parandavad kooskõlastamist liikmesriikide vahel ja koostööd liikmesriikide vahel, sellepärast et Schengeni ala on usalduse ala. kollektiivne reaktsioon välis välistele väljakutsetele on alati kõige tõhusam reaktsioon. me ei taha Äh, topeltstandardeid äh, ja äh, nagu rakendatakse Bulgaaria ja Rumeenia puhul praegusel hetkel, loodetavasti need riigid saavad liituda Schengeni alaga, see aitaks parandada geopoliitilist julgeolekut. Bulgaarias on juba väga kõrged piirid piiride julgeolekustandardid ja me oleme valmis tagama meie välispiiride usaldusväärsuse ja turvalisuse ja loodetavasti Schengeni laienemise otsus ei jää venima, sellepärast et see see saab kahtluse alla Euroopa Liidu suutlikkuse omaenda eeskirjadest ja põhimõtetest kinni pidada ning on ainult veeks euroskeptikute veskitele ajal, mil meil on vaja rohkem Euroopat kui kunagi varem. suur tänu, proua Panajotova ja nüüd oleme jõudnud vaba mikrofoni vooru juurde. esimene sõnasoovija, härra Diestemera. lugupeetud juhataja tahaksin tänada Carlost ja Renatet, ma leian, et me oleme tõesti saavutanud palju, oleme Schengeni ühenduse dimensiooni tugevdanud, oleme parandanud inimeste õigust vabalt liikuda, teen lühidalt omalt poolt, teie töö oli suurepärane, olete te tõesti töötanud äh, intensiivselt ja suur tänu teile selle eest, parlament on teinud oma töö ära ja teinud seda hästi, nõukogu, aga parati mitte nõukogu, on olnud paindumatu kogu selle protsessi käigus. parlamendil on tänu teile juurdepääs asjakohasele infole, mis puudutab äh, läbivaatamist, äh, hindamismenetlusi, kuid äh, tõsi on ka see, et me peame tagama veel selle, et kui viiakse läbi mingisugune reform, mis mõjutab põhjalikult Schengeni ala, äh, siis tuleb alati parlamendi nõu küsida. ma ei hakka siin pikemalt selgitama, mida me nõukogult ootame, aga parlament äh, jääb endiselt äh, oma relvade juurde. suur tänu, härra Diastemere, nüüd saab üheks minutiks sõna. järgmine kõneleja härra Luhan. suur tänu, lugupeetud juhataja. on äärmiselt rõõmustav, et selle, nende kahe määrusega me tahame parandada Schengeni hindamismehhanismi kriisiolukordadega toimetulek piirialadel peab paranema, aga samas valmistab meile muret see, et Euroopa tasandil ei tehta midagi selleks, et lahendada Rumeenia ja Bulgaaria Schengeni alaga liitumise probleem. mõned liikmesriigid on endiselt Rumeenia ja Bulgaaria liitumise vastu ja selline käitumine on vastuolus Euroopa Liidu pikaajaliste aluspõhimõtetega Need riigid on näidanud, et kõikidel äh, liikmes, kõik liikmesriigid vastutavad äh, oma otsuste eest ühiselt, aga paraku äh, mõned riigid samas ei ole võrdsed võrdsete seas ega saa samasuguseid soodustusi nagu teised. sellised populistlikud seisukohad õõnestavad Euroopa Liidu jõudu ning usaldusväärsust maailmas sellepärast et kuivõrd Bulgaaria ja Rumeenia on täitnud kõiki liitumiseks vajalikke tingimusi, paluksin ma kõikidel asjaomastel institutsioonidel äh, võtta kõik vajalikud meetmed, mis aitaksid äh, lõpuks äh, Schengeni ala laiendada ning see ebaõiglus maalt pühkida. suur tänu, härra Luhan, ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Sõmke. suur tänu tahaksin kogu südamest tänada raportööri ning äh, rõhutada omalt poolt, et Schengeni ala on üks Euroopa integratsiooni äh, suuremaid plusse, äh, mis on praeguse euroskeptitsismi õitse ajal väga oluline. Euroopa kodanike jaoks on liikumisvabadus tähtis ja neile on meeltmööda see, et piirikontrolli teostatakse ainult erandjuhul ja peamiselt välispiiridel seetõttu on kõige olulisem see, et meie kontrollid välispiiridel oleksid tõhusad ja liikmesriigid, kes peavad seda tegema, Äh, on, tegutsevad kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide nimel ja seetõttu tahaksime toetada kõiki äh, ettepanekuid, mis aitaksid meie välispiiri kontrolli tõhustada. mis puudutab äh, sisepiiri kontrolli, siis see tekitab mitmeid kahtlusi ja küsimusi. suur tänu, ütleb juhataja. proua Saslovjeka saab sõna järgmisena. suur tänu, lugupeetud juhataja komisjoni õigusloomeline ettepanek näitab selgelt, et mõned liikmesriigid äh, ei ole jätnud survevahendeid kasutamata. lahendused mõjutavad Schengeni ala toimimist, kuid seavad küsimärgi alla ka Euroopa Liidu alustalad, Euroopa Liidu põhiväärtused nagu liikumine, vaba liikumine. mõned liikmesriigid, nagu me viimastel aastatel oleme näinud, kasutavad oma is isiklikke poliitilisi põhjuseid selleks, et õõnestada meie ühiseid väärtusi ja viia sisse sisekontrollid piiridel. kui me sellise käitumisega ka tulevikus jätkume, siis see seab ohtu kogu Euroopa Liidu komisjonil, parlamendil peab olema õigus teostada järelevalvet piirikontrollide taaskehtestamise üle sisepiiridel. liikmesriigid ei saa täiesti oma tahtsi ja oma suva järgi kontrolle kehtestada. seetõttu olen selle poolt, et komisjon peaks tegema oma soovitused kontrollide sisseviimise kohta, et selliseid erandkorral läbiviidavaid kontrolle viidaks läbi ühtlaselt ja komisjon peaks Schengeni ala küsimustes konsulteerima parlamendi nõukoguga, sellepärast et Euroopa Liidu institutsioonid saavad ainult üheskoos arukalt tagada sisepiiri kontrolli ja ratsionaalse rakendamise. härra Melser. suur tänu. lugupeetud juhataja, võib-olla ma sain valesti aru või äh, turismiviisasid on kasutatud, tõlgendatud liiga laialt, aga igal juhul Itaalia on andnud välja väga palju viisasid. mis tähendab seda, et kümned tuhanded pagulased tulevad Schengeni alale ja see seab ohtu kogu Schengeni ala kui sellise Kreeka, Itaalia, Malta ei suuda äh, piisavalt tagada Euroopa Liidu välispiiride kontrolli. ning äh, seetõttu pole ime, et äh, me seisame nüüd silmitsi selle probleemiga, et inimesi muudkui voogab Schengeni ala, alasse. kuritegevus lokkab üha enam, sellepärast et äh, tekib sotsiaalne ebavõrdsus Schengeni alal, nii et tegelikult äh, ajutine sisepiirikontrolli kehtestamine võiks tegelikult olla päris kasulik. proua Kalaska-Popinska, palun. suur tänu. mul on kahju, et täna selle asemel, et rääkida Bulgaaria ja Rumeenia liitumisest Schengeni alaga, püüame me siin õigustada ning selgitada seda, miks on mõned liikmesriigid otsustanud äh, sisse viia juba aegunud piirikontrollid, paistab, et me astume ühe sammu edasi ja samal ajal ka kaks sammu tagasi Euroopa Liidus. on kätte jõudnud viimane aeg hakata rääkima äh, Schengeni ala avamisest äh, ja mitte keskenduma Schengeni ala piiramisele. mul on väga kahju, et kogu selle menetluse käigus on parlamenti üritatud kõrvale suruda, parlamendi rolli ei ole piisavalt arvestatud ja ma loodan, et tulevikus, pidades silmas sõlmitud, sõlmitavaid kokkuleppeid parlamenti ka konsulteeritakse rohkem, kui on seda praegu tehtud, seetõttu ma toetan seda soovitust. La señora Morvai aitäh ja meie viimane kõneleja on äh, proua Morvai. suur tänu. eriolukorrad võivad äh, õigustada võib-olla teatavaid erandeid äh, kuid üldiselt ei tohiks kodanike vaba liikumist Schengeni alas äh, takistada. ja ma olen täiesti kindel, et parlament leiab seda. ja kontrollid äh, sisepiiril ei tohiks äh, kehtida, välja arvatud väga erakorralistel juhtumitel ja tihtipeale viidatakse sellele, et kontrollid kehtetas, kehtestatakse ainult idaeurooplastele, me peame olema ettevaatlikud ja me peame vaatama, kas neid põhimõtteid saab niiviisi ähm, käsitleda. aga mis puudutab äh, kapitali vaba liikumist, kas ka seda saab äh, erakorralistel juhtudel peatada, me peame olema siin ettevaatlikud äh, selliste lähenemistega kui vaesus suureneb, siis VK ja VKE-d tegevus väheneb. ja see loob ruumi läänekapitalile vabaks liikumiseks. tundub, et tegemist on mingisuguse eelissüsteemi kehtestamisega teatud ettevõtetele. aitäh lugupeetud volinik Malmström nüüd palun. lugupeetud juhataja, daamid ja härrad, Rumeenia ja Bulgaaria teema, ma tean, see ei ole küll tänane teema, teema, aga me peame rõhutama siin seda, et Rumeenia ja Bulgaaria on valmis Schengeni alaga liituma ja nad täidavad kõik tehnilised kriteeriumid, mis kehtivad kõikidele riikidele samas aga ei ole nõukogu saanud seda otsust veel vastu võtta, mis nad loodetavasti tulevikus teevad Schengeni ala loomine, nagu paljud teist on öelnud, on üks kõige väärtuslikumaid Euroopa Liidu saavutusi. nelisada kakskümmend miljonit piirkonna kodanikku liiguvad üle piiri ja üks koma seitse miljardit äh, reisi tehakse selle käigus. Lapimaalt äh, Maltasse ilma passita liikumine on tõesti äh, väga oluline käegakatsutav saavutus kodanikele, millel on suur mõju siseturule läbirääkimiste käigus kuulsin, et paljud teist soovisid seda, et me oleks läinud kaugemale. jah, ka minu jaoks ei olnud see tulemus sada protsenti soovitav, soovitud, aga see oli kõik, mis me suutsime saavutada ja me oleme selle üle õnnelikud. väli, probleemid välispiiril ja, ja selle olukorra käigus on meil võimalik tagada see, et äh, ei ole selliseid äh, autoriseerimata piirikontrolle sisepiiril. me peame siin tuginema usaldusele ja usaldus oli see, mida meil poliitilise arutelu käigus poolteist aastat tagasi puudub see võimalus vabadus ilma piirikontrollideta liikuda peab eh, jätkuma tulevastel aastatel, seega ma loodan ja julgustan teid toetama, hääletama selle ettepaneku poolt, mis on ette valmistatud härra Coelho ja, ja proua Weberi poolt ja aitäh selle suurepärase töö eest, mis te olete koos Iiri eesistujaga ette valmistanud, aitäh! suur tänu, lugupeetud volinik! Lähme nüüd tagasi raportööride juurde, kõigepealt härra Coelho suur tänu, juhataja. aitäh volinik Malmströmile, kes on sellele protsessile pühendunud. ühenduse süsteem, me oleme alati tahtnud äh, parlamendis seda ühenduse süsteemi väga palju teemasid on tõstatatud ja ma sooviksin tänada neid, kes seda on teinud. esiteks, me ei taha sisepiire taas kehtestada ja piirikontrolle kehtestada, see peaks olema tõesti erand ja erand ainult juhtumipõhiselt siis, kui see tõesti vajalik on, sest muidu leiab, võib äh, tunduda, jääda mulje, et me sekkume liikmesriikide otsustesse. me tahame vaba liikumist toetada, mitte vastupidist, me ei taha seda piirata, me tahame peatada ebaseadusliku äh, riiklikule otsusele tugineva sisepiirikontrolli taastamist vastu olla, nagu ka äh, volinik ütles. nüüd, mis puudutab äh, migratsiooni, siis selle süüdistuse vastu astume väga selgelt, nagu öeldud, siis see ei puuduta mitte ainult Rumeeniat ja Bulgaariat, nemad saavad peatselt Schengeni ala liikmeks samas aga on tea-, osadel inimestel teatud hirme selle kohta, et nad liituvad, aga pärast ei suuda kõiki kohustusi täita. me peame tagama, et kõik, kes liituvad, äh, peale seda, kui nad vastavad tingimustele ja peale seda ei saa enam mingeid täiendavaid tingimusi seada. ehk siis olukord on Bulgaariale, Rumeeniale hea ma tean, et osad hääletavad nende raportite vastu, aga mina sooviksin tänada kõiki, me oleme teinud väga suuri jõupingutusi selle nimel ja meil on siin väga palju ettepanekuid, sooviksin äh, tänada kolleeg Weberit koostöö eest ja ka kõiki teisi kolleege. aitäh, härra Koilu. ja viimane kõneleja sellel teemal on proua Weber suur tänu ja ma tahaksin kasutada viimased äh, minutid oma mõtete edastamiseks. kõigepealt tahaksin kogu südamest tänada kolleeg Carlos Coelhot ja ka kõiki teisi kolleege, kes osalesid äh, selle töö ettevalmistamisel. samuti soovin ma tänada meie äh, kolleege ja ka parlamendi töötajaid, kes kaasa lõid ja samuti sooviksin teid tänada ja öelda, et mina olen täiesti kindel Euroopa põhimõttes ja ma olen rahul selle üle, et ma sain selle ülesande raporti koostamiseks, kuigi ma olen välja, tulen riigist, mis on väljaspool Schengenit, aga kogu see mõte kuulub kõigile Euroopa kodanikele. ma olen äh, oma riigi vaatenurgast äh, Rumeenia poolt äh, tõsiselt järele mõelnud ja ma loodan, et see uus Schengeni hind hindamismehhanism annab meile võimaluse liitumiseks, sest Rumeenia on tehniliselt täiesti valmis liituma ja soovib tõsiselt Schengeni alaga liituda me oleme kõik Euroopa kodanikud ja me tahame nautida samu, kasutada samu õigusi nagu teised. aitäh, proua Veber! ja sellega oleme selle päevakorrapunkti lõpetanud, hääletame seda homme üksteist kolmkümmend. nüüd jõuame järgmise teema juurde meie päevakorras, see on ühine arutelu, mis puudutab finantsaruandeid ja teis- ja nendega seondunud äh, aruandeid, meil on kõigepealt siin härra Lehne raport ja proua McCarthy raport läbipaistvusnõuete kohta. niisiis. alustame kõigepealt härra Lehne ja teil on sõna neli minutit, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, daamid ja härrad ma arvan, et